lõppenud ja saame edasi minna hääletuse juurde. kõigepealt hääletame kuut Iraani resolutsiooni ettepanekut. meil on muudatuse ettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et kontrollime elektrooniliselt. hääletus on alanud kas kõik on hääletanud, sealhulgas härra Tavares? tehtud, väga hea, hääletus on lõppenud. ja muudatusettepanek on vastu võetud. muudatusettepanek number kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud ma arvan, et see on ka heaks kiidetud, kas te olete nõus, jah? nüüd siis terve resolutsioon, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd hääletame Egiptuse kuut resolutsiooni eelnõu. meil on ühisresolutsiooni ettepanek, seekord on nimeline hääletus, nii et hääletus on alanud. kas kõigil on olnud võimalus hääletada, hääletus on lõppenud. ja selgelt vastu võetud. proua Makovei, kas on kodukorda puudutav küsimus? mina hääletasin poolt. masin ei töötanud, aga te soovisite poolt hääletada, selge. selge, tänane hääletus on sellega lõppenud